ja nüüd tuleme hääletuste selgituste juurde. aspettiamo un attimo prima di andare avanti con le dichiarazioni di voto. üks hetk, enne kui me alustame hääletuste selgitustega. et need kolleegid, kes ei taha osaleda, saaksid täiskogu saalist lahkuda. tahaksin tänada volinik Avramopoulos selle eest, et ta täna hommikul siin meiega viibis ja selle eest, et ta meie debatte jälgis Fino, colleghi iniziamo con eh, le dichiarazioni di voto. kolleegid eh, alustame nüüd hääletuste selgitustega. olen saanud väga pika nimekirja sõnasoovijatest. saame oma Äh, istungit jätkata kuni, ainult kuni kolmveerand kolmeni, et parlamendi teenistused saaksid täiskogu saali ette valmistada täna pärastlõunaseks osa istungjärgust, mis algab kell kolm, nii et äh, hääletustes selgitusi äh, kuulatakse ka homme pärast hääletust. igasugused muud võimalikud hääletuste selgitused, neid saab esitada kirjalikult. Iniziamo con il dibattito. niisiis, alustame parlamendi osaistungjärkude ajakavaga aastaks kaks tuhat kuusteist. härra Hännan on sõna soovinud oma hääletuse selgitamiseks. aitäh. Äh, me kõik teame neid argumente selle igakuise Brüsseli ja Strasbourgi vahelise liikumise vastu, ma ei kavatse neid uuesti üles võtma hakata. küll aga ma äh, näitaksin seda kohtumit äh, siin äh, kui sümbolit äh, muutustele vastumeelsusest, mis kõik bürokraatiatest tuleb ja kui te tahate täielikku näidet sellest, mida Milton Friedman kutsub äh, olemas staatus quo türanniaks, siis vaadake neid kaste, mis on meie uste taga siis, kui on vaja pabereid edasi-tagasi kolida. miks meil endiselt neid vaja on, sest et terve tööstus on nende transportimise ümber üles kasvanud, veoautojuhid ja nii edasi. me näeme seda, et Euroopa Liit eksisteerib peamiselt omaenda töötajate huvides ja seetõttu on praktikas täiesti võimatu, et valitsus kuidagi fundamentaalselt suudaks reformida äh, seda, mis toimub Brüsselis. tegemist on äh, klassikalise status quo türanniaga, seetõttu äh, tahab äh, Suurbritannia selliseid ambitsioonikuid nõudmisi teha, me teame seda, et mida iganes meie kodanikud tahavad või soovivad, süsteem jätkuvalt eksisteerib nende kasuks, kes, kellel on olnud õnn sellel, selles tööle asuda. suur aitäh, härra Hannan! järgmiseks liigume edasi finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise soovituse juurde. ja kõigepealt saab sõna härra Jirži Prospisil, kellel on sõna üheks minutiks. suur aitäh, härra juhataja. toetasin rõõmuga seda ettepanekut direktiivi muuta selleks, et võidelda rahapesu vastu tegemist on olulise teemaga ka Tšehhi Vabariigis. mul on hea meel, et äh, anonüümsete osakutega võideldakse, et saabub tõeline informatsioon selle kohta, kes omab millist ettevõtet. Tšehhi Vabariigis äh, oleme me kehtestanud seadusandluse, millega keelata ära anonüümsed osakud ja äh, mul on hea meel, et Euroopa Liit liigub selles samas suunas. selleks, et äh, kuritegevuse tulude pesemine oleks keerukam. leian, et see Euro-, Euroopa Parlamendi poolne samm läheb õiges suunas, kui me üritame võidelda organiseeritud kuritegevusega. aitäh! järgmiseks äh, proua Kill üheks minutiks. aitäh, juhataja, mina hääletasin raporti poolt, äh, mis puudutab rahapesuvastast direktiivi, sest et see annab olulise vahendi, millega võidelda maksudest kõrvalehiilimise, pettuse vastu ja võib mängida olulist rolli ka selleks, et äh, terroristide rahastusallikat ära lõigata. seetõttu, mida rohkem läbipaistvust meil on, seda parem. kui me loome avalikud registrid, siis me suurendame läbipaistvust rahavoogude osas, aga nagu hiljutised maksuskandaalid näitavad, siis eh, me endiselt sõltume väga eh, äraandjate tegevusest ettevõtete seestpoolt, seetõttu me peame neid informatsiooniandjaid eh, veenma, et nad paljastaksid maksude, maksupettuse küsimuse, sest liikmesriigid tihtipeale ei soovi seda teha ja ma arvan, et meil on vaja ka jätkusammu, et meil oleks Euroopa raamistik, kuidas neid kaitsta, aitäh. aitäh proua Kill, härra Hannan, palun. härra juhataja, ma olen siin kojas ühte asja märganud, et kui inimesed tahavad äh, laiendada Euroopa Liidu üksuste pädevusi Europoli, Eurojusti, ükskõik millise äh, Euroopa Liiduga seotud Kongo küsimust, siis äh, viimane argument neil on alati julgeolek me kõik tahame jah, et julgeolek, eh, selles me ei saa, seda me ei saa ju küsimuse alla seada. paralleelselt sellega, mis juhtus Põhja-Ameerikas FBI-ga, ta hakkas tegutsema eh, täpselt nii nagu siin eh, raportis, et rahapesu terroristide vastu ja lõppkokkuvõttes on saanud sellest sellise, selline föderaalne politseijõud kogu Ameerika Ühendriikide jaoks ja sõltumatult sellest, et ma ei ole siin, ei tunne ennast siin enam nii vabalt, siis ma ei tunne ka ennast turvalisemalt, kui ma annan pädevused sellistele samadele jobudele, kes andsid meile ühtse põllumajanduspoliitika, ühtse eh, muud poliitikat. ma pigem tahaksin, et julgeolekuteenistused töötaksid vabatahtlikult ja globaalselt, mitte aga anda seda kõike Euroopa Liidu pädevusse, nagu minu eh, kaasmaalane William Pitt noorem ütles, siis eh, vajadusega saab õigustada igasuguseid inimvabaduste rikkumisi ja see on türannide pärusmaa. aitäh, härra Flanagan, üks minut, palun. aitäh selle võimaluse eest, arvestades Iirimaa äh, kogemusi äh, nii terrorismiga kui finantssüsteemi ärakasutamisega, siis äh, finantssüsteemi kasutamise takistamise rahapesuks, terroristide rahastamiseks on midagi sellist, mis on kõikide iirlaste südames. ma ei pea hakkama rääkima sellest, kuidas füüsiline terrorism on mõjutanud Iirimaad aastakümneid. on neid, kes endiselt ei ole veel sellest täielikult loobunud, aga tulemus oli teistsugune terrorism, palju rohkem levinud, sisse süübinud terrorism, ma räägin siin finantsterrorismist, terrorism, mille ohvrid on inimesed, igal pool maailmas äh, ebaproportsionaalselt võimsad äh, rahalised huvid on meie valitsused pantvangi võtnud. meie oma valitsus Iirimaal on ammu olnud pantvangis ja nüüd on ta IFC äh, pantvang, täites kõik tema käsud. sama finantskeskus, kes on nii kõrgel või madalal skaalal, sest äh, nii et New York Times kirjutas äh, sellest, kui finantsi metsik lääs on hea, et sellega midagi ära tehakse, aga mõte, et Euroopa Liit saab siin midagi ära teha, arvestades, et see on sellist, et ta on ise teatud tüüpi finantsterrorism, siis see on ju küll naljaasi. aitäh, härra Šogor, palun üheks minutiks. Of... aitäh ma toetan seda, et võetakse vastu neljas Euroopa Liidu rahapesuvastane direktiiv, sest et kriminaal- ja terroristivõrgustikud tihtipeale muudavad oma tek-, taktikaid ja meetodeid ja seetõttu me peame kohanduma nende poolt välja pakutud uute ohtudega. viimane aeg oli äh, tegeleda finantstegevus rakkerühma soovitustega aastast kaks tuhat kaksteist, kuidas võidelda terrorismi rahastamise ja rahapesuga ja et meil on täielik äh, õiguskaitsevõrgustik, mis, mille aluseks on kõige tugevamad standardid. finantssüsteemi vääriti kasutamine selleks, et suunata ebaseaduslikku raha või terroristlikku tegevust rahastada, on oht kogu rahvusvahelise finantssüsteemi stabiilsusele, seetõttu on meil vaja hetkel Euroopa ülest lähenemist selleks, et selliste riskidega tegeleda, aitäh. aitäh, härra Jaar, palun. aitäh, härra juhataja nagu öeldud, et äh, tõevoolus ulbib vale kaasa, jah, see rahapesu on euro-, siseturu jaoks väga ohtlik, aga me peaksime tõepoolest tagama, et äh, kodanike vaba liikumisega kaaneb, kaasnev äh, finantside liikumine ei ohustaks äh, Euroopa Liidu majandust ega aitaks kaasa rahapesule ja finantsterrorismile. sellepärast oli väga õige, et me täiendas-, tegime täiendavaid ettepanekuid komisjoni ettepanekule ja minu arvates täiendab see direktiivi ja tuleb sellele ainult kasuks ma arvan, et me peame väga kriitiliselt suhtuma neljandasse rahapesudirektiivi, sest dokumentides sisaldub sageli liigselt fantaasiat ja me peaksime siiski pigem konkreetsemalt kätt pulsil hoidma. suur aitäh ja järgmisena saab sõna kolleeg Peeter aitäh, härra juhataja, mina toetasin äh, soovitust teiseks lugemiseks, äh, et üle vaadata äh, rahapesuvastane direktiiv, sest et me peame suurendama oma tegevust siin valdkonnas selleks, et ennetada ja uurida igasugust rahapesu ja ka terroristliku tegevuse ebaseaduslikku rahastamist. arvestades, millised on relvastatud konfliktid igal pool Euroopas siis äh, olulised on, äh, et äh, rahaülekanded oleksid läbipaistvad, et tugevdada ühist siseturgu ja et oleks tugevdatud ka finantssüsteem Euroopas. toetan ka läbipaistvust, info vahetamist, nii et määratletaks tõelised omanikud ja keskregistrit peab ajakohastama ka liikmesriikide poolt selleks, et oleks tagatud, et seal oleks äh, informatsioon tõeliste omanike kohta, see informatsioon peaks olema kättesaadav ka autoriseeritud üksustele, loomulikult peab samas olema tagatud vajalik andmekaitse. aitäh, proua Peeter, härra Kolnis, palun. rahapesuvastane võitlus ning kuri, organiseeritud kiri, kuritegevuse vastane, terrorismi vastane võitlus, jaa, kuid äh, kuid äh, kui me mõtleme selle peale, et kõik need rahad liiguvad läbi tavalise pangandusvõrgu, kui perverssena see tegelikult kõlab, kui me selle järgi hakkame järgi äh, mõtleme, kui äh, näeme, et on makstud võlgu kümne miljoni ulatuses pankadele ja ma, mind, minuga on ühendust võetud äh, minu panga poolt, äh, ma et ei ole minu puhul kindlasti tegemist mingite põhjustega äh, rahapesuks, arvestades seda, arvestades minu vanust, seda, et tegemist ausa abielumehega ja sellel on täiesti absurdsed äh, Äh, tagamaad, äh, kui isegi Euroopa passist ei piisa selleks, et elukohta tõestada, siis tegemist on tõelise finantsterrorismiga. proua Maletitš, palun üks minut. aitäh, härra juhataja rahapesu ennetamise küsimus, terrorismi ennetamise küsimus on äärmiselt oluline kõikide liikmesriikide jaoks, sest äh, vastasel juhul võivad ka Euroopa Liidu rahas-, rahandussüsteemid ohtu sattuda ning kõikide ühiskondade sotsiaalsed aspektid, seetõttu peame me kõik, tegema kõik võimalikku sellise tegevuse vastu. toetasin direktiivi modifitseerimist, seal tehti ettepanek, et antaks andmed selleks, et äh, toimuks kvaliteetne informatsiooni vahetamine ja iga kuue kuu tagant analüüs, analüüsitakse ka riske. ja eriti rõhutatakse just äh, piiriüleseid tegevusi, siin oleme me astunud sammu õiges suunas. aitäh! sellega on lõppenud debatt finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise üle ja nüüd jätkame hääletuste selgitusi, mis puudutavad rahaülekannetes edastatavat teavet. härra Pospišil on palunud sõna üheks minutiks. suur aitäh, härra juhataja toetasin seda, nii nagu ka eelnevat see suurendab äh, seda informatsiooni hulka, mis äh, peab käima kaasas äh, rahaülekannetega. ühest küljest viib info kogumine selleni, et inimesed arvavad, et kogutakse nende isikuandmeid, aga samas peame me siiski ka mõistma, et rahvusvaheline terrorism, seda rahastatakse Äh, nii et äh, toimuvad rahaülekanded Euroopa Liitu kolmandatest riikidest. seetõttu peame me saama tegutseda, kui me kahtlustame, et on aset leidnud selline ebaseaduslik rahaülekanne. peame olema kindlad, et see informatsioon, seda kasutatakse kahtlusaluste uurimisel, keda kahtlustatakse tõsistes rikkumistes. proua Kill, palun, üks minut. härra juhataja, mina toetasin Äh, seda rahaülekannetes edastatava teabe määrust, sest et meil on vaja tugevaid meetmeid, millega võidelda maksudest kõrvalehiilimise ja pettuse vastu. see tähendab seda, et luuakse avalikud registrid selleks, et suurendada läbipaistvust äh, rahavoogude küsimuses, et paremini oleks tagatud kaitse Euroopa Liidu tasandil informatsiooni andjatele arvestades, et me peaaegu täielikult sõltume see, nendest, et nad teavitaksid meid äh, pettuse juhtumistest või seda, kus äh, rahasüsteeme vääriti kasutatakse. meil on vaja ka koordineeritud lähenemist äh, korrakaitseüksustelt liikmesriikides ja meil on vaja standardiseeritud menetlust finantsinstitutsioonidele ja makseteenuse pakkujatele, et võidelda rahapesu vastu, sest tegemist on lihtsalt vastuvõetamatu olukorraga, et miljardid eurod lihtsalt Äh, jätkuvalt äh, äh, lähevad kaduma igal aastal, suur aitäh! aitäh, proua Kill! proua Malletitš, palun! aitäh! raha, rahapesu ennetamise ja uurimise eesmärkidel tahab see määrus parandada meie kontrolli selle üle, kuidas toimuvad rahaülekanded, peab olema rohkem dokumente kaasatud ja seadusandlus on samuti tugevam ja meil on tugevamad ja rangemad karistused. tegemist on äärmiselt tundliku määrusega, sest et see puudutab andmeid, mida peab edastama selleks, et saaks teostada järelevalvet äh, nende üle, kes rahaülekandeid teevad, neid määratleda. siin on sisse viidud suured muutused, sest äh, toimub pidev tehnoloogia areng. on uued äh, variandid ja uued lüngad, mis tuleb täita selleks, et oleks tagatud äh, finantssüsteemi stabiilsus, olen, toetasin ma seda uut soovitust, aitäh. Grazie, onorevole Maletic suur tänu. suur aitäh, proua Maletitš ja nüüd me jõuame hääletuste selgituste juurde, mis puudutab soovitust teisele lugemisele maksejõuetusmenetluse kohta. ja seoses selle tahaksin tervitada ka tribüünil istuvad külalisi ja neile selgitada, et küsimus ei ole mitte mingi äh, arutelu käimas, vaid äh, siin on tegemist sellega, et saadikud selgitavad oma hääletuse äh, põhjuseid. aitäh, härra president, ma toetasin seda muudatust maksujõuetusmenetlusse, olin eile ka arutelul kohal, kuid unustasin ühte asja öelda ja seetõttu tahtsingi oma hääletust, hääletamist selgitada. hea on siinkohal see, et äh, tulevikus saavad Euroopa Liidus olema maksujõuetus reg-, registrid, ise justiitsministrina Tšehhi Vabariigis äh, ma olin äh, uue maksujõuetusseaduse taga ja see toimib ainult siis, kui on avalik informatsioon olemas ja see ei peaks olema piiratud ühe või teise riigi piiridega ja ettevõtted peaksid saama informatsiooni äh, ka äh, laenuandjate kohta teistes liikmesriikides. see on oluline muudatus ja aitab äh, sujuvamat maksejõuetusmenetlust Euroopa Liidus tuua esile. proua Kill, palun. härra president, mina hääletasin äh, selle härra Tsivka raporti poolt on tõepoolest positiivne, et me lõpuks pärast kümne aastast viivitust selle seadusandliku teksti vastu võtame. me näeme, et äh, kui suur hulk äh, ettevõtted on riigi piiride ülestes äh, kohtuvaidlustes, ka maksujõuetuse teemadel ja kohaldatav õigus peab olema võimalikult selge sellistel juhtudel. me räägime siin hübriidprotsessidest ja ka ettevõtete ümberkorralduse protsessidest. see kolme äh, kuune äh, ja niinimetatud jahtumisperiood on vägagi mõistlik. palun, kolleeg Flanagan. <clears throat> aitäh kaks aastat äh, tagasi oli Iirimaal kõige hirmsamad maksujõuetusreeglid ti-, lausa Dickensile omased arvestades äh, laenu, eluasemelaenu kriisi, äh, pidi äh, valitsus välja tulema uute modernsemate reeglitega, nii, nii nagu ka paljude teiste meetmetega, selle asemel, et rahvale kasuks tulla, lasti nende reeglite väljatöötamisel ennast mõjutada pigem pangasektoris. inimesed olid ahastuses oma, võideldes oma eluaseme Ähm, laenumaksetega ja tulemuseks ähm, on, nende uute reeglite tulemuseks on äh, katastroof, valitsus on nüüd äh, asunud äh, ka neid vigu parandama, neid viimase kahe aasta vigu, mis on nii palju stressi põhjustanud tegelikult äh, need, äh, äh, kes viisid meid sellesse kriisi nüüd lõpuks, on asunud neid vigu parandama. kolleeg Petir. aitäh, ma toetasin seda raportit ja loodan, et maksujõuetusmenetlused saavad nüüd aset leidma kiiremalt äh, ning äh, sellel, et nad äh, põhjustavad vähem kahju nendele ettevõtetele, kes peavad selle menetluse läbima, see on ju tegelikult õudusune nagu igale ettevõttele. see on midagi, mis võib jätkuda aastaid olu-, lootusetus olukorras. Horvaatias on äh, mitmeid äh, kummalisi äh, juhtumisi, kus äh, pidi otsustama üks osapool, kui palju täpselt võlgnetakse, nii et ma leian, et selged reeglid on siin vägagi teretulnud, tervitan selle mm, seadusandliku teksti vastuvõtmist ja loodan, et ka Horvaatias muutuvad asjad sellega paremaks nüüd äh, proua Maletitš, palun. aitäh, härra president. maksujuhatuse äh, menetluse äh, reeglid erinevad riigiti ja seetõttu ka siseturu toimimine ei ole kuigi sujuv maksejaotusmenetlus peaks aset leidma võimalikult äh, kiiresti. selle eesmärgiks on see, et kõrvaldada äh, halvad ettevõtted, kes ohustavad äh, häid korralikke ettevõtteid, ei ole mingeid Euroopa Liidulisi lahendusi, kuid soovitused on siin ka Euroopa poolaasta raames väga selged, see menetlus peab olema kiire ning läbipaistev, Horvaatia seadusandlus selles vallas on siiani olnud pigem puudulik ja valitsus peab sellega võimalikult kiiresti tegelema, see on äh, väga oluline ka siseturu toimimise seisukohast ja seetõttu ma seda ka toetasin hea meelega. nüüd äh, läheme edasi äh, Winkleri raporti juurde ja see puudutab ähm, konflikti ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate enesesertifitseerimist. Ähm, proua Reenat, kes sõna oli soovinud, ei ole siin kohal, siis proua Kill, palun. Uh, härra president, äh, ma tervitan seda, et lõpp hääletus edasi lükati äh, sel teemal, kuid mulle valmistas pettumust Rahvapartei ning ECR-i seisukoht, et äh, on äh, konfliktipiirkondade äh, hoolsusnõuded, hoolsuskohustuse suunised kõrvale jäetud, me teame, et kõik need olmetehnika, mida me kasutame nende koostis, osade koostismetallide ka-, kaevandamisel kasutatakse naiste ning lapstööjõudu ja kui küsitakse tarneahela kohta, siis ei ole meil võimalik saada mingit informatsiooni me teame, et äh, konfliktipiirkondadest äh, pärineb äh, väga suur osa nendest koostisosadest, eriti just Hiinast. tegelikult ei kaasneks sellega väga suuri kulusid ettevõtetele, et nad hoolduskohustusest kinni peatsi, peaksid see ei too endaga kaasa suuremat bürokraatiat ning Sotsiaaldemokraatide fraktsioon on ette välja pakkunud selle, et mikroettevõtted jääksid selle määruse kohaldusalast välja. aitäh, proua Begin, teda ei ole samuti kohal. nüüd läheme proua Becerra Pasterisha juurde, palun. Europa tiene la oportunidad única y la obligación moral see on ainulaadne võimalus äh, selles olukorras äh, tagada konfliktide lõpetamise rahastamine, me peame tõepoolest ettevõtetele otsa vaatama, kes on tõesti need paipoisid, kes on need, äh, kes vastu võetud otsuseid rikuvad ja sellepärast tahame ka teada, millised firmad on tõepoolest valmis selles kampaanias kaasa lööma, minu arvates on oluline, et me tõepoolest kõik ja ühiselt äh, osaleksime äh, selles kodanik-, kodanikud Euroopas peavad tõepoolest ühemõtteliselt tegutsema selleks, et äh, tagada konflikti ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide tarneahelate eh, õiguslikult korrektne toimimine. me peame eh, seda tegema selleks, sest kui me nii ei toimi, siis osaleb Euroopa tegelikult valitsevas eh, barbaarsuses. nii, järgmist kõnelejat ei ole kohal, proua Rodriguez Pinierot ja nüüd Curtin Darling, palun aitäh, president, eelmise nädalas doktor McCoy-Kõlle, kes võitis Sahharovi auhinna, aplodeerisime mitmel korral tema töö eest, mis ta oli teinud naiste ning äh, lapstööjõu äh, kaitsmiseks. kuid äh, täna me oleme hääletanud vastupidiselt, hoolsuskohustus jäeti kõrvale, nüüd me räägime äh, ainult äh, Euroopa Liidu äh, tööstuse huvide kaitsmisest. Äh, me oleksime soovinud saavutada tõhusaid kohustuslikke reegleid. mina hääletasin täna selle raporti poolt selleks, et näidata, et me tõepoolest oleme järjepidavad, et me võitleme inimõiguste eest konfliktipiirkondades kogu maailmas. Mr Dalton härra Dalton, palun. aitäh. me kõik tahame relva, relvastatud rühmade rahastusvõimalusi vähendada, mina ei saa seda äh, ettepanekut toetada, sest viimasel hetkel toodi sisse äh, teatud muudatusettepanekuid. Äh, mina oleksin pigem toetanud kohustuslikke reegleid, nagu Inte komisjonis välja pakuti, nagu näiteks Kongo rahvavabariigis, kus, ähm, kus on ähm, äh, kaevandus üks põhiliste sissetulekuallikatest ja selliste reeglitest äh, on äh, täiesti võimatu kinni pidada ja me näeme, et Euroopa Liit täielikult äh, Äh, väldib praegu seda regiooni ja need vaesed regioonid ei saa enda maavarasid enam üldse müüa ja see tegelikult õõnestab kogu selle seadusandluse eesmärki, see on äh, halb seadusandlik algatus, tegelikult see lihtsalt karistab kõige vaesemaid inimesi maailmas. aitäh proua Anderson. ma hääletasin selle raporti äh, poolt hoolduskohustuse suunist on väga oluline osa äh, sellest äh, teemast. muudatusettepanekud sada viiskümmend neli, sada viiskümmend viis läksid läbi, see on, puudutab äh, vastutustundlikud mineraalide hankimist tööstusettevõtete poolt, arvestades seda, et Euroopa Liit on mainitud mineraalide puhul kõige suuremaks sihtturuks me näeme, et äh, kaevandamisturud tihtipeale äh, rahastavad äh, rühmitusi, mis panevad toime kõige suuremaid inimõiguste rikkumisi. komisjonid ei teinud midagi märkimisväärset selleks, et konfliktipiirkondadest mineraalide, metallide importi takistada. mina toetasin mõistlikke muudatusettepanekuid, mis aitaksid kehtestada hoolsuskohustuse kogu tarneahelas ja see puudutaks kõiki äh, mineraale, metalle konfliktipiirkondadest. aitäh ja nüüd jõuame häälete selgituste juurde, mis puudutavad emaduspuhkust, raseduse sünnituspuhkust, üheks minutiks palun. kolleeg Šoidrova aitäh, härra president, tahaksin selgitada, miks lõpphääletusel ma jäin erapooletuks. ma leian, et äh, parimateks võimalikeks tingimusteks noortele emadele töö ja pereelu lepitamisel, see on Euroopa Liidu ning liikmesriikide huvides ja ma olin vastu sellele, et meil oleks äh, kohustuslik äh, isapuhkus, äh, kümnepäevane, seda liikmesriigid, selles peaksid liikmesriigid, komisjon, nõukogu kokkuleppele jõudma. vana direktiiv on olnud jõus seitse aastat ja selle muutmine viib meid lihtsalt ummikseisu, meil on vaja uut ettepanekut. Margus Piiper. aitäh, härra juhataja. kui me hääletasime seda direktiivi, siis mina hääletasin vastu ma olen tõepoolest selle poolt, et toetada noorte emade sotsiaalset kindlustatust töömaailmas. selle suhtes valitsevad erinevates liikmesriikides erinevad seadused. Maltal on asjad reageeritud ühtemoodi, Poolas teistmoodi, Saksamaal ühtmoodi ja Ühendkuningriigis teistmoodi, siin on tegemist erinevate sotsiaalsete kultuuride ja ka ühiskonna erineva sotsiaalse vastutusega. Euroopa Liit ei tohi neid erisusi nivelleerida, sotsiaalküsimuste kompleks peaks jääma äh, liikmesriikide pädevuse, see ja Euroopa Parlament ei tohiks nendesse sekkuda, aitäh. proua Klün, palun üks minut. aitäh mina tahaksin rääkida isapuhkusest. isad peavad äh, samuti äh, omama vastutust vastsündinute eest ja riigid peavad aitama, valitsused peavad aitama neil äh, isaduspuhkust võtta naised kannatavad oma karjääri edendamisel, kuid nemad alati just jäävad rasedus- ja sünnituspuhkusele meil on vaja suurt äh, mõtteviisi muutust selleks, et äh, Euroopa Liidu, äh, et muutused esile kutsuda ja valitsused peaksid siin olema esirinnas. me peaksime välja tulema perekonnasõbralike poliitikatega ja selleks on meil vaja mõtteviisi muutust eriti just väikeettevõtetele kindlasti on tegemist kuluga, kuid äh, tegemist on kuluga nagu näiteks elektri äh, või rendikulud. Äh, me ei saa ju öelda inimestele, et nad enam lapsi ei saaks, sest kulud paarikuisele, mõnekuisele eemalviibimisele on liiga kõrged. me ei saa öelda, et see, et laste kasvatamisega peaks tegema vabal ajal, kõnelejad katkestatakse. nüüd proua Mlinar, teda ei tundu saalis olevat, järgmine kõneleja proua Kill üks minut. ma hääletasin äh, selle resolutsiooni ettepaneku poolt, äh, sest vastuvõetamatu on see, et äh, rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi endiselt nõukogus blokeeritakse ja nüüd kuuleme kuulujutte et ka komisjon ei soovi uue ettepanekuga välja tulla muidugi meil on vaja tõhusamat õigusloomet, mis tegeleb põhiküsimustega, kuid äh, mul on raske mõista, miks äh, naiste tööjõus äh, osalemine, vaesusevastane võitlus, mis on sellega otseselt seotud, need ei ole võtmetähtsusega teemad, millega Euroopa Liit peaks täie potentsiaaliga tegelema uskumatu on see, et niivõrd tähtsa teema puhul, mis mõjutab kogu ühiskonda, me lähtume endiselt üheksakümne teise aasta direktiivist, eh, mida ei ole kohandatud tänapäeva nõuetega. Ühendkuningriigis eh, enam kui pooled eh, pered jäävad lootma vanavanematele, kui vanemad tööle tagasi pöörduvad, kuid mitte igal perel ei ole seda võimalust ja sellepärast ma tahaksin, et nõukogu lõpuks murraks läbi sellisest patiseisust, selle asemel, et minna lihtsamat teed ja visates selle teema prügikasti kiiresti. aitäh, nüüd härra Flanagan, palun um,. ma hääletasin äh, selle ettepaneku äh, poolt, äh, sest see näitab seda, mis Euroopa Liit endast peaks üldse kujutama meil õnnestus äh, saada, saavutada enam õigusi äh, mingi hetkeni, kuid nüüd tundub, et need, äh, nendes õigustes hakatakse tagasi liikuma. me, mina ja minu naine, me saime lapse kaheksa kuud tagasi, ma otsustasin, et ma teen õiget aega kui ma jään koju lapsega, siis meedias kodus sain ma sain selle eest laituse osaliseks, et ma olen laisk ja et äh, tööst kõrvale hoian. kui äh, me võiksime midagi kehtestada, kus hakatakse lõpuks hoolima vastsündinutest, äh, et ka isad saaksid koju jääda et inimesed lihtsalt ei püüaks asjatult teha vajalikku, astuda vajalikke samme ja kõige iroonilisem on see, et just naisajakirjanikud mind ründasid selle eest, et tahtsin oma lapsega koju jääda no.. nüüd aga proua Petir, palun. mul on äh, kahju, et äh, rasedus-sünnituspuhkus äh, direktiiv, mis üheksakümne teisel aastal välja pakuti ja nüüd, mida blokeeritakse nõukogus, et selle osas ei ole kokkulepet saavutatud. enamikes liikmesriikides äh, on juba praegu mitmeid sätteid jõus, mis on tihtipeale paremad kui äh, selles direktiivis, mina jäin erapooletuks, sest ma, mulle tundub, et meil on vaja uusi ettepanekuid. liikmesriigid peaksid tagama selle, et isad ja emad saaksid koos oma lastega olla esimestel elukuudel ja aastatel. meil on vaja seadusandlust tagamaks, et ettevõtted pakuvad Äh, vanematele võimaluse ähm, lapsi saada ja lastega koos olla ja samas ka karjääri edendada. ütleb proua Kosta. aitäh, ütleb proua Kosta. minu arvates tahaksin äh, on oluline rõhutada, et juba kahe tuhande teisel aastal sätestasime seda, mille üle me täna siin hääletame, minu arvates ei ole põhjus, et me täna oleme sel-, samas olukorras mitte ainult liikmesriikides, oluline on see, et kõik aga mõistaksid, et vastuvõetavate dokumentide sisu poolt vastutavad kõik perekonnaliikmed. <clears throat> me tõepoolest äh, Eh, peaksime edasi liikuma, liikuma edasi kahe tuhande teise aasta dokumendist. me peame tagama seda eh, meie laste tervise nimel, me peame seda tegema sõltumata eh, majandus- ja finantskriisist, me peame hoolitsema, et inimestel oleks töö, töökohad, aga kui lapsed on terved, siis on ka inimeste tööviljakus kõrgem. me peame otsustavalt ütlema, et komisjon peab haarama initsiatiivi selle küsimuse lõplikuks lahendamiseks ja ma tõesti tahan loota, et Luksemburgi eesistumise ajal see küsimus viimaks ometi jõuab finišisse. selleks, et me tõepoolest saaksime vastava direktiivi vastu võetud. ja nüüd me jõuame päevakorrapunkti juurde, mis käsitleb ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni esimesena saab sõna Rahvapartei nimel kolleeg Koša. aitäh. ma arvan, et me peame siinkohal leidma täiesti konkreetse vastuse tehtud ettepanekule, kui me räägime puuetega inimeste õiguste konventsioonist ja tahaksin anda paar konkreetset näpunäidet Euroopa Liidu liikmesriigid kutsutakse ju eh, üles osalema nende inimeste huvide kaitses, aga on terve rida eh, liikmesriike, kes pole seda konventsiooni veel ratifitseerinud. teiseks on oluline, et eh, Euroopa Komisjon teeks seda, mida parlament on temalt juba korduvalt varem nõudnud, nimelt astuks dialoogi ÜRO-sse, ÜRO-ga sellel teemal ja kolmandaks me soovime, et Euroopa Komisjon tõesti hoolitseks selle eest, et liikumispuuetega inimestel ei oleks Euroopas mitte mingeid takistusi. ma leian, et selles osas on meil vaja ka vastavat finantseerimist. lisaks sellele tahaksin viidata sellelegi, et on oluline küsimusel äh, lahendustel kätt pulsil hoida ja et Euroopa Parlamendi kolm küsimust, MPL, libe ja nii edasi, äh, viitaksid ikka ja jälle siinkohal ikka veel olemasolevatele probleemidele. samas tahaksin kõiki tänada selle eest, kes toetasid seda resolutsiooni ja mul on, minu meelest töötasime selle resolutsiooni ettevalmistamisel sisuliselt koos öö, oma komisjonis. aitäh, nüüd kolleeg Pospišil. ei ole, siis võtame kolleeg Šoidrova, üks minut. aitäh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 üks väga aktiivsetest parlamendiliikmetest, kes selle küsimusega tegelenud on. Euroopa Liit ei ole piisavalt tähelepanu pööranud sellele, mis toimub antud valdkonnas. ning sellest annab märku muuhulgas ka see, et, et isegi Euroopa institutsioonid ei ole tööle võtnud piisavalt puudega inimesi. ning äh, see kriitika ei ole alati meeldiv kuulda, ent arvest-, arvesse tuleb seda võtta. aitäh! kolleeg Gill, üks minut. aitäh, president. toetasin seda algatust, sest on selge, et tuleb ära teha senisest enam. et puudega inimestel oleksid samad võimalused, mis teistel. Ühendkuningriigis on praegu üks koma kolm puudega inimest, kes soovivad tööd teha ja, ja saaksid seda teha, ent üksnes pooltel on töö. vähem kui veerand puudega inimestest on kvalifitseeritud ning nende hooldajad on umbes sama hullus olukorras. kaheksakümmend üks protsenti puudega laste vanematest annavad, ütlevad, et et väga raske on leida lapsele hooldajat ning seetõttu väga raske ka tööle minna. meil on seitsesada kaheksakümmend tuhat last ning Euroopa Liidus viiskümmend miljonit puudega last ning nende perede võimalused on piiratud sellepärast et neil ei ole võimalik maksma panna oma õigust lapsehoiule. seetõttu on äärmiselt oluline, et Euroopa Liidu institutsioonid rakendaksid ÜRO puudega inimeste konventsiooni ja teeksid kõik selleks vajaliku ning parlament saaks omalt poolt anda olulise panuse, aitäh! tänan, kolleeg Senalova, üks minut. aitäh sõna andmast! Euroopa Liidus on kaheksakümmend miljonit puudega inimest ning neil peaksid olema, neile peaksid olema tagatud samad õigused, mis teistele, praktikas see nii ei ole. puudega inimesed põrkuvad paljude raskustega, mida meil on raske ette kujutada isegi. juurdepääs tervishoiuteenustele, tööturule, eluasemele ja nii edasi. Euroopa Parlament koostöös nõukogu ja komisjoniga peaks need tõkked kaotama ning peaksime töötama vastavalt printsiipidele, mille on määranud ÜRO. kutsun volinikku üles pöörama tähelepanu juurdepääsetavustingimuste täitmisele, nii nagu ÜRO-s on sätestatud. komisjon paneb ju paika üksnes miinimumstandardid ja neid standardeid tegelikult tuleks tõsta, seetõttu ma toetasingi parlamendi resolutsiooni um,. Because... aitäh, ma toetan seda algatust, sest puudega inimeste õiguste tunnustamine ei too kasu mitte ainult puudega inimestele, vaid toob kasu meile kõigile. kui me vaatame inimesi, siis tegelikult paljudel on mingi asi, mida võiks äh, määratleda puudena, näiteks ühel on üks jalg lühem kui teine, teine, teine inimene ei näe võib-olla nii hästi, nagu keskmiselt äh, tavaks on ning, ning kõigil on samas oma plussid, mida, midagi, mida nad saavad pakkuda. mina olen riigist, kus viiskümmend aastat tagasi pandi inimesed kinnisesse asutusse peitu oma perede eest sest äh, arvati, et nad on otsekui mingi kurjuse tulemusena maailma sündinud. praegu on olukord paranemas ning see annab lootust, nii et ma toetan sada protsenti seda algatust ning mitte ainult puudega inimeste pärast, vaid sellepärast, et see on minu hinnangul kõigi meie huvides. aitäh, härra Flanagan, nüüd proua Kloon. suur tänu minul on, mina olen ka väga hea meelega toetanud seda resolutsiooni ettepanekut täna, sellepärast et see on nõnda oluline ja et täielikult kaasatakse puuetega inimesed ühiskonda ja et me seda edendame äh, koos äh, Euroopa Liidu lähenemisega inimõigustele. see puudutab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni ning meie äh, strateegia tugineb ju sellele me peame seadma prioriteedid, juurdepääsetavus, teenused äh, peavad olema juurdepääsetavad puuetega inimeste jaoks ning peame äh, toetama ka äh, abivahendite turgu ja sellepärast saaksid, sellest saaksid puuetega inimesed nendest väga palju kasu. inimeste osa, kes töötavad tööturul, on liiga väike aga me peame nende ka-, nende kaasamist edendama ja ka nende elukestvat õpet edendama. on ju tuldud välja paljude haridusalgatustega puuetega inimeste jaoks ning me peame kõiki neid uuringuid ja algatusi toetama ka siin selles kojas. suur tänu! nüüd proua Petir iga inimesel peaks olema õigus oma põhi inimõigusi, kodanikuõigusi, sotsiaalseid õigusi kasutada. tuleb kaitsta iga inimese inimväärikust see, et me oleme erinevad, ei tohi anda alust diskrimineerimiseks ja ei tohi arvata, et puudega, puuded takistavad täielikku osalemist ühiskonnas, sellepärast toetasingi seda Eh, resolutsiooni, arvestades, et Euroopa Liidus on umbes kaheksakümmend miljonit puuetega inimest ja ikkagi neid veel diskrimineeritakse ja erinevaid piiranguid on nende igapäevases elus. sellepärast peame tegema kõik selleks, et ära kaotada need tõkked. ja on hädatarvilik, et kõik liikmesriigid Euroopa Liidus rakendaksid ÜRO konventsiooni puuetega inimeste õiguste kohta ja samuti ka Euroopa Liidu strateegiat, mis puudutab puuetega inimesi. ning see strateegia peaks olema iga liikmesriigi sotsiaalpoliitika osa. liikmesriigid peaksid edendama puuetega inimeste õigusi, kaitsma neid ning looma neile võrdsed võimalused osalema igas eluvaldkonnas. aitäh! suur tänu, proua Costa! suur tänu. vastavalt hinnangutele on umbes kaheksakümmend miljonit äh, inimest erinevate puuetega, kelle suhtes siis kehtib puuetega inimeste konventsioon. ja ratifitseerinud on selle konventsiooni peaaegu kõik, välja arvatud kolm liikmesriiki. see näitab seda, kuivõrd olulised on inimõigused ja selle abil peakski tagatud olema see, et kõik puuetega inimesed on täielikult kaasatud ilma mingi diskrimineerimiseta, kuid neil ei ole ikkagi juurdepääsu kodanike õigustele, teenustele, tööturule ning selle resolutsiooniga võtame sammu, teeme sammu edasi, kõigepealt kutsume üles komisjoni võtma vastu seda paketti, mis on äh, suunatud puuetega inimeste elu parandamisele ja samuti peaks olema vastav eelarverida ette nähtud selle jaoks. kuid me kutsume üles ka kultuuri, hariduse ja spordikomiteed tegema äh, koostööd teiste asjakohaste sidusrühmadega selleks, et kaasata puuetega inimesi, samuti peaks kaasama seiravaid organisatsioone, sealhulgas parlamenti. proua Maletic. suur tänu umbes kaheksakümmend miljonit puuetega inimest on Euroopa Liidus ning nendel peaksid olema kõigil võrdsed õigused teiste kodanikega võrreldes. Nad peaksid saama võrdseid võimalusi töötamiseks, hariduseks, oma elukvaliteedi parandamiseks, aga tegelikult on igapäevaelus terve rida tõkkeid nende ees ja on oluline äh, heita kogu sellele probleemi, probleemistikule ähm, kõikehõlmav pilk alates tervishoiust, haridusest, tööhõivest ja täielikust osalemisest ühiskonnaelus, igapäevases tegevuses, perekondlikus plaanis. igas selles valdkonnas tuleks seada sihid, nõnda et oleks võimalik edusamme ka mõõta. sotsiaalne kaasamine on üks eesmärke Euroopa Liidu strateegias ning seda ei ole võimalik saavutada lihtsalt ilma tegemata jõupingutusi kõikides liikmesriikides ja äh, institutsioonides. Äh, viissada kakskümmend tuhat inimest on puuetega Horvaatias ja neid äh, rõhub eriti kriis ja kasinusmeetmed. veidi on saavutatud edu viimasel ajal seoses sellega, et tööhõive sihid ja kvoodid on seotud, kuid paljugi on ikkagi veel ära teha ja selle resolutsiooniga kutsutakse kõiki üles aktiivsemalt tegutsema puuetega inimeste õiguste nimel, sellepärast ma seda ka toetasin, aitäh no,! Sulle... suur tänu! nüüd äh, on läbi puuetega inimeste õiguse konventsiooni teemalised hääletusselgitused ja järgnevad selgitused teemal oliivipuid kasutab akteriksil Ella fastidiosa puhangu kohta ja esimesena saab sõna proua Tamato. tänan, president. mul on äh, hea meel, et me võtsime vastu resolutsiooni ettepaneku mis äh, toetab konventsioon, komisjoni seisukohti, me oleme nõus ekspordikontrolliga, me oleme nõus teadusuuringutega, aga samas puudub siit äh, kulude-tulude äh, analüüs. ei ole mainitud ka seda, milliste strateegiatega me peaksime selle bakteri vastu võitlema ja analüüsida seniseid teadusandmeid. tuleb esitada küsimus, millised kahjud kaasnevad äh, keskkonnale, tervishoiule, kui kasutatakse massiliselt äh, kemikaale, siis ju äh, kahjustatakse ka terveid puid siin pakutakse välja lühiajalised meetmed, millel on äh, majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnamõjud Euroopa Liidu tasandil. minu jaoks on siin tegemist liiga lihtsa lahendusega. me peaksime ühendama oma jõud põllumajandus- ja keskkonnaorganisatsioonidega nii Itaalia kui ka Euroopa Liidu tasandil peame algatama ühisprogrammid, tahame välja arendada ühise seisukoha ja selle Euroopa Komisjonile esindada. me peame arvestama nende alternatiividega, mida on välja pakkunud teadlased ja akadeemikud, siis ei ole võimalik enam nendest äh, ettepanekutest ka kõrvale vaadata. järgmisena härra Paulucci, palun suur tänu, president. meie piirkond Salento on tugevalt puudutatud äh, epideemiast, mida ei saanud ära hoida Euroopa kontrollid ja reeglid. meie piirkonnas elavad inimesed on äh, ohvrid ja need oliivipuud äh, ei ole mitte ainult äh, meile sissetulekuallikas, vaid osa identiteedist. Äh, Apulia ilma oliivipuudeta oleks sama kui Pariis ilma Eiffeli tornita. nüüd on võetud meetmeid, mis ei ole olnud piisavad. meil on vaja arvestada rohkem teadusandmetega selle haiguse vastases võitluses ja neid teadusandmeid tuleb rohkem koguda. Euroopa Komisjon peaks kindlasti võtma ka meetmeid, et äh, maksta hüvitist äh, tootjatele ja luua puhvertsoonid. suur tänu, härra Palutši, härra Jaar ei ole enam saalis, nii et äh, sõna saab kolleeg Marias, palun. president ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, poolt, mis äh, pakub välja meetmed võitlemaks bakteri Xylella äh, fastidiosa vastu. siin kutsutakse kõigepealt äh, üles majanduslikult toetama neid oliivipuude omanikke, kes on sellest epideemiast puudutatud, me peaksime algatama äh, toetuskampaania seal piirkonnas ja kindlasti tuleks tugevdada impordimeetmeid ja kontrollida, millised äh, tooted Euroopa Liitu sisse tulevad. kui me praegu ei suuda sellele epideemiale piiri panna, siis see puudutab varsti kogu Vahemere piirkonda. seega me kutsume üles Euroopa Komisjoni ja liikmesriike otsekohe seda resolutsiooni rakendama suur tänu ja järgmisena, viimasena proua Peeter, palun. tänan. probleemid, millega on silmitsi Itaalia talunikud, põhjustavad hirmu naabrite hulgas, sealhulgas Horvaatia talunike hulgas me oleme mures sellepärast, et meil ei ole piisavalt usaldusväärset resolutsiooni, ma äh,, informatsiooni. ma toetasin antud äh, resolutsiooni, kuna see äh, aitab leevendada neid mõjusid, millega praegu talunikud tervitsi on. samas meil on vaja rohkem infot ja meil on vaja rohkem ennetavaid meetmeid, kaasa arvatud kontrolli ja seiremeetmed, meil tuleb laiendada ka meetmete hulka. kompensatsiooni ei tohi ka ära unustada, kompensatsioon peab olema piisav, sellepärast et kui ta seda ei ole, siis see toob endaga kaasa vastuolu meetmete rakendamisele ja kui me meetmeid ei rakenda, siis võib epideemia veelgi laieneda. meie, Horvaatia talunikud, soovivad kiireid vastuseid, meetmete rakendamine peab olema kiire, samuti suhtlemine pädevate ametkondade ja talunike vahel. suur tänu, proua Petir, arutelu on äh, nüüd läbi.